Pani predsedajúci. Good afternoon, uh, colleagues, ladies. Tere päevast, kallid kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad, meie äh, istung jätkub. eilse koosoleku protokollid ja vastuvõetud tekstid on kättesaadavad. kas äh, protokolli kohta on kommentaare? kui ei ole, siis on protokoll ka kinnitatud. liigume edasi esimese teema juurde, milleks on temaatiline arutelu kliima ja keskkonna hädaolukord. ma tahaksin saadikutele teada anda, et vaba mikrofoni, äh, vaba mikrofoni vooru ette nähtud ei ole selle arutelu puhul ja sinise kaardi küsimused ei ole ka lubatud tagatud. annan äh, sõna kõigepealt proua Tallile, äh, küsimuse autorile, palun. suur aitäh, lugupeetud president, aitäh kolleegidele, kes on siia tulnud, suur aitäh Soome eesistujariigi esindajatele. ma loodan, et äh, ka komisjoni esindajad mõistavad, et kliimaküsimused on väga olulised ma loodan, et nad jõuavad siia ka varsti. merepind tõuseb väga äh, kiiresti ja mm, äh, metsatulekahjud, nende sagenemine äh, sajandi jooksul sageneb ka. tegemist on järeldustega, millele jõudis ÜRO kliimapaneel ja millega ta tuli septembris äh, Hilti välja. Äh, kliimakriis, kliimamuutus, äh, kliimahädaolukord on aset leidnud meie linnades, tänavatel ja ka siin parlamendis. meil on kõrini tühjadest sõnadest, sellest, et inimesed ütlevad, et tuleb tegeleda kriim-, kliimakriisiga, aga tegelikult midagi ei tee. Mm, siduvad meetmed on vajalikud, mis tõesti Äh, midagi ära saaks muuta. Äh, kodanikud maksavad üleujutuste, tormide ja põlengute eest, mm, aga nemad äh, ei saa tegeleda peamise põhjusega, mis on põhjustanud neid looduskatastroofe ja sellepärast meie kutsumegi üles sellele arutelule. me tahame arutada seda, kuidas lahendada seda keskkonnalast hädaolukorda, see tegemist on tõesti hädaolukorraga, aga öeldes, et et tegemist on hädaolukorraga, no sellest ainult ei piisa, sellepärast et äh, kui kellegi maja põlema läheb, siis ei äh, helistata lihtsalt Päästeametisse ja jääda ootama, ei. vaadatakse ka, et päästjad kohale jõuavad ja tuli kustutatakse, seetõttu me peame hakkama kohe tegutsema, meil on vaja pikaajalist äh, majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast plaani, kus on piisavalt ka rahalisi vahendeid ja investeeringuid ja mida ka ellu rakendatakse. meil on vaja raha selleks, et tagada üleminek ja sellega tuleb algust teha juba järgmisel aastal. me peame kaasama nii ere- kui avaliku sektori raha liikmesriigi tasandil, aga ka Euroopa Liidu tasandil süsinikuneutraalsuse saavutamine äh, tähendab seda, et meil on vaja ajaloolist üleminekut, äh, mis võimaldaks uute töökohtade loomist ning tagaks meie tööstuse konkurentsivõime, suurendaks vastupanuvõimet, äh, parandaks inimtervist ja kvaliteeti. sotsiaaldemokraadid kutsuvad üles ambitsioonika plaani kokkuleppimisele dekarboniseerimise tagamiseks. me peame võtma ära fossiilkütuste toetused, me peame investeerima puh-, investeerima puhtasse energia tootmisesse, meil on vaja bioloogilisi bioloogilist mitmekesisust edendada, meil on vaja jätkusuutlikku põllumajandusmudelit toetada, mis aitaks ära hoida mm, toiduainete puudust. me peame tegelema ka metsandusküsimustega, metsade taastamise küsimusega, me peame säilitama oma ressursse ja me peame tegelema probleemidega, mis on seotud äh, joogiveepuudusega. meil on vaja ka hoonete energiatõhususega tegeleda. ja oluline, et et meil oleks mm, hea üleminekufond, mis seda äh, võimaldaks kõike rahastada, nii et mitte keegi ei jääks sellest äh, üleminekust maha. meil on vaja sellist tegevust, mis äh, tagaks kuni kakskümmend üks protsenti heitmete vähendamise aastaks kaks tuhat viiskümmend, me peame veel investeerima ookeanipõhistesse taastuvatesse energiaallikatesse, meil on vaja energiatõhususega tööd teha ja me peame ka kaitsma ja edendama mereökokeskkonda. Eh, eh, järjest rohkem on inimesed teadlikud sellest probleemist, noored ka kõnelevad sellest ja meie peame nüüd otsustama. me peame ütlema, eh, kas, et meil on kriis ja midagi konkreetsemat ei teegi või me peame selle väljakutse kõrgusele tõusma ja midagi ära tegema, meie sotsiaaldemokraadina tahame teha viimast, aitäh! Finnish... suur tänu ja nüüd Soome eesistuja nimel äh, proua minister. lugupeetud president, lugupeetud parlamendiliikmed, ma tahaksin tänada teid, et te kutsusite mind esindama nõukogu sellel äärmisel aktuaalsel arutelul kliimamuutus on otsene eksistentsiaalne mõju, mis ei jäta puutumata ühtegi riiki. juba praegu maailm on kannatanud suurte äh, kriiside all ja seetõttu meie kliimategevuse tugevdamine on äärmiselt oluline, eriti praegu, arvates äh, ülemaailmse soojenemise äh, puudutab aruannet äh, ühe koma viie kraadi võrra äh, tööstuseelsest perioodi. teadlased on näidanud, et inimtekkeline soojenemine on juba jõudnud ühe protsendini ja, ja äh, iga kümne aasta tagant ähm, kasvab null koma kahe kraadi võrra ja keskmine temperatuur võib tõusta peale aastat kaks tuhat kuuskümmend kuni kahe kraadini ja seejärel jätkab tõusu. lisaks sellele kliimamuutused samuti halvendavad elurikkust, veevarusid ja meie ökosüsteemi. Arktika on soojenenud ja sulab jää rohkem kui kahekordse tempoga, tekitades olulisi piirkondlikke tagajärgi. vastavalt ÜRO aruandele äh, riiklikult kindlaks määratud äh, panused, mille osapooled kõik kindlasti ei ole täidetud, selleks et saavutada selle leppega seotud pikaajalisi eesmärke kuigi siiani ei ole piisavalt edasi liigutud, ma näen, et praegu on hetk ambitsioonikuma tegevuse käivitamiseks. on positiivne, et teadlikkus, teadmised kasvavad ja mure kliimamuutuste pärast suureneb ja mure ka selle pärast, kuidas see mõjutab maailma tervikuna eriti julgustav on see, et kodanikuühiskond ja kodanikud, eriti noored, nõuavad ambitsioonikamat tegevust. inimtekkelised kliimamuutused on põhjustatud äh, läbi vastava teenuste ja toodete tootmise meie tööstusperioodil, siis noorte kaasamine sellesse liikumisse on kriitilise tähtsusega, kui me tahame need muutused ellu viia, et see planeet oleks elukõlbulik ka tulevastele põlvkondadele möödunud kuul toimunud kliimaalane tippkohtumine oli veel üks algatus, millega kutsuti üles suurendama äh, kollektiivseid jõupingutusi ja suurendama kliimaalast teadvust. ja seda nii valitsuste, ettevõtete ja ühiskonna tervikuna, selleks et toimuks paradigma muutus ja muutuks nii majandus kui ühiskond, mis on äärmiselt oluline, et ära hoida katastroofilised kliimamuutused. Euroopa Liit äh, soovib suurendada äh, ülemaailmset ambitsioonikandi ja olla juhtrollis ta on edukalt äh, majandusliku kasvu äh, lahti sidunud äh, heitmetest ja see jõudis kuni kaheksakümne üheksandani ja kasvuhoonegaaside emis-, heitmete vähenemine üle kahekümne protsendi Euroopa Liit soovib saavutada kasvuhoonegaaside vähendamise aastaks kaks tuhat kakskümmend ja meil on juba täielik seaduseelnõude pakett selleks, et saavutada kahe tuhande kolmanda, kolmekümnendaks aastaks seatud eesmärk ja seega täita Pariisi kokkulepet. kuid me teame, et Euroopa Liidu poolt kehtestatud äh, poliitika ei ole piisav, kui me arvestame, kui palju on vaja heitmete koguseid vähendada, et saavutada pikaajalist tulemust ja seetõttu kiired ja kaugeleulatuvad muutused nii majanduses kui ka ühiskonnas on hädavajalikud lähiaastatel. selle nimel peavad kõik osapooled, ka Euroopa Liit, võtab kasutusele pikaajalise strateegia, lähtudes ÜRO strateegilisest raamistikust aastast kaks tuhat kakskümmend, et valmistades Euroopa Liidu pikaajalist strateegiat, on nõukogu eelmise aasta novembrist arutanud, kuidas saavutada seda, lähtudes äh, äh, sellest strateegilisest pikaajalist visioonist äh, puhas planeet kõigile. Need muudatused, mis on hädavajalikud süsinikuneutraalsuse saavutamiseks, nõuavad jõupingutusi kõikidelt majanduse sektoritelt. seetõttu on oluline, et tänane arutelu on laiapõhjaline, kõikehõlmav ja äh, üle kogu Euroopa Liidu ning liikmesriikides. üleminek mõjutab kõiki ja seda tuleb hoolikalt juhtida, tagamaks, et see oleks õiglane, sotsiaalselt tasakaalustatud kõikide osapoolte jaoks. me peame arvesse võtma liikmesriikide eripärasusi, ka piirkondade erisusi ja ei tohi jätta kedagi maha. teisalt üleminek aga pakub suuri võimalusi ja majanduskasvu potentsiaali uute töökohtade ja tehnoloogia arengule. selle potentsiaali realiseerimiseks investeeringud teadus- ja, ja uuendustegevusse tuleb suurendada, tagades meie tööstuse äh, kaitse äh, konkurentsi survest enamik liikmesriigid on nõustunud kliimaneutraalsuse eesmärgiga Euroopa Liidus aastaks kaks tuhat viiskümmend ja mitmed liikmesriigid on oma riiklikud eesmärgid juba seadnud. me jätkame tööd, et saavutada kokkulepe, eh, millele kõik liikmesriigid annaksid oma heakskiidu ja eh, viiksime lõpule ka vastavate juhiste koostamise enne aasta kaks tuhat üheksateist lõppu. suur tänu, proua president no.. suur tänu, proua minister ja nüüd komisjoni nimel volinik Oettinger. austatud äh, proua president, lugupeetud daamid ja härrad, austatud proua minister, kes te nõukogu eesistujariiki esindate. Äh, mina äh, esindan täna siin oma kolleegi ja uus parlament ja varsti ametisse astuv äh, uus komisjon äh, peab äh, kindlasti äh, keskenduma keskkonnalisele hädaolukorrale ja seda on ka teda teinud ja see on vägagi õigustatud olnud. ning parlamendisaadikute tehtud töö äh, ja Junckeri äh, komisjoni poolt tehtud töö on ka väga oluline, me saame sealt edasi liikuda, sellelt jätkata kliimakaitsepoliitika valdkonnas, me saame välja töötada ühiseid reegleid, standardeid ja edasisi instrumente selle probleemiga tegelemiseks. Äh, üleilmsel tasandil võime me öelda, et Euroopa on näidanud, et ta on ambitsioonikas ja seda nii enne Pariisi tippkohtumist kui ka pärast seda eh, ning eh, meie eh, oleme kinnitanud, et me tahame pidada kinni sellest kahe kraadi reeglist, kui vähegi võimalik, siis sellest ühe koma viie kraadi reeglist ja et kõik üleilmses arutelus osalejad ei ole sedasama lubanud ei ole mõistlik seda probleemi lahendada ainult Euroopa tasandil ja sellepärast äh, me leiame, et äh, ähm, selline äh, kitsam lahendus on paremuselt teine lahendus üleüldine kliimakaitse on palju mõistlikum ja meil on ka instrument selleks, meil on ETS-i süsteem, heitmetega kauplemise süsteem ja seal äh, on oluline pidevalt järele mõelda koguste vähest-, vähendamise peale, äh, oluline on tagada ka eba, äh, mittebürokraatlikkus ning oluline on vähendada heitmete koguseid aastaks kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend, selleks, et oleks võimalik kliimaneutraalsus saavutada aastaks kaks tuhat viiskümmend. see heitmetega kauplemine süsteem toimib tööstusvaldkonnas Mm, aga seal ei sisaldu ähm, transport ja liiklusvaldkond, hooned samamoodi mm, ja põllumajandus ka äh, on sealt väljas hetkel. Äh, ma leian, et äh, uuele komisjoni koos koosseisule ja äh, parlamendi koosseisule oleks huvitav vaadata äh, seda, kuidas see ETS-süsteem äh, võiks laieneda kütmisele, jahutamisele, energiatarbimisele, elektritarbimisele, põllumajandusele ja nii edasi. mõningates liikmesriikides on esimesi samme selles suunas juba tehtud, aga meil on siiski vaja esmajones Euroopa-üleseid lahendusi, sest see on kõige mõistlikum millised on need võimalikud instrumendid, äh, millega komisjon saaks välja tulla? minu kolleeg Franz Timmermans mm, on mm, tegelemas sellega, tegelenud sellega ja mm, tema vastutab selle uue rohelise kokkuleppe eest ja äh, sada päeva pärast uue komisjoni koosseisu ametisse astumist äh, on just tema see, kes teile, nõukogule ja avalikkusele sellest ähm, aru annab, aga enne tuleb loomulikult hinnangud äh, ja muu vajalik läbi viia. me peame loomulikult keskenduma ka tehnoloogiale, me peame vaatama, millised on kaasaegsed tehnoloogilised lahendused, mis energiatõhusust äh, aitavad äh, kiiremini saavutada, mis heitmete hulka aitavad vähendada ja Horizon Europe näiteks on selles kontekstis üks väga olulise tähtsusega programm. teiseks leiame me, et väga oluline on see, et ka tulevikus ETS-süsteem äh, oleks toimiv ning et oleks võimalik ka tonni hinda suurendada vajadusel ja parlament äh, on selleteemaliste arutelude keskpunktis ja, ja mina leian, et seda tuleks uuesti arutluse alla võtta. kolmandaks meil on neljakümneprotsendine heitmete vähendamise eesmärk ja need meetmed, mis eelmise parlamendi koosseisu kontekstis vastu võeti, puhta energia pakett, liikuvuspakett mm, on midagi, mis aitavad meil saavutada miinus kolmkümmend protsenti, võib-olla isegi miinus kolmkümmend viis protsenti. aga nüüd on juba räägitud viiekümnest protsendist või isegi rohkemast Eh, ma usun, et siinkohal on mõistlik läbi viia mõju-uuringuid selleks, et otsustada, eh, kas me peaksime laiendama, täiendama neid eh, pakette, mis eelmine parlamendi koosseis vastu võttis või tuleks nad üldsegi üle vaadata põhjalikumalt? Euroopa vastutab umbes üheksa protsendi eest kogu maailma heitmetest ja kasvuhoonegaasidest ja see tähendab seda, et kaubanduskokkulepped teiste partneritega ning ühine heitmete äh, vähendamine on väga mõistlikult, äh, Euroopa peab tegutsema singu-, Singapur, Austraalia, Mehhiko, Vietnam, Mercosur, äh, Uus-Meremaa. kui me arutame nende riikide ja piirkondadega ekspordi-impordilepinguid, siis me peame Eh, keskkonnateemadega ka tegelema ja need peaksid olema osaks kaubanduslepingutest, me peame vaatama, mm, kuidas importide eh, Euroopa Liitu oleksid teostatud selliselt, et oleks võimalik vältida eh, süsinikulekkeid, peame vaatama ka maksustamise küsimusi ja e, teie siin kojas olete ka sellest äh, rääkinud, me peame vaatama ka, kuidas see kõik sobib kokku WTO reeglitega, kuidas konkurentsi see kõik mõjutab äh, ja vajaduse korral peame me olema äh, ka valmis tegelema kaubandussõdade ja kaubanduskriisidega, sõltumata sellest, kust need tulevad, Washingtonist või mujalt, me peame Mm, sellega arvestama ja proovima tagada tasakaalustatud lahenemise, lahenduse. nüüd uus eelarve, millega me tegeleme, kus me oleme juba ähm, edasi liikumas osa investeeringutest ähm, on kindlasti suunatud äh, kliimakaitsele, see on umbes äh, sada kuus miljardit äh, aastas ja need on ette nähtud erinevatele protse-, erinevatele projektidele erineva protsendimäära ulatuses. ja eelarveraamistiku kontekstis on oluline ka õiglase ülemineku fond meil on Euroopa Liidus palju äh, süüdkasutavaid äh, piirkondi kaheteistkümnes liikmesriigis ning sellised struktuursed muutused äh, sellistes liikmesriikides ja piirkondades on väga oluliseks eesmärgiks Äh, söe kasutamise vähendamine ja lõpetamine energia tootmiseks, elektri tootmiseks äh, on teema, mille kallal tuleb tööd teha, aga samal ajal tuleb selle kõige kontekstis tagada töötajatele nende sotsiaalsed, sotsiaalsed õigused. komisjon tegeleb praegu selle teemaga, äh, vaatamaks, kuidas oleks võimalik konfigureerida see õiglase ülemineku fond ning millised tingimused peaksid olema paigas vahendite kasutamiseks. ja järgmistel nädalatel on teiepoolne panus sellesse kõigesse ka äh, vägagi väärtuslik. EU Invest, Euroopa struktuuripartnerid äh,, Äh, osad äh, uue rohelise kokkuleppe äh, raamistikust, see on kõik väga oluline, kuidas oleks võimalik saada piisavalt investeeringuid ja kuidas oleks võimalik erasektori vahendeid võimalikult hästi ära kasutada, uus roheline kokkulepe, The Green New Deal, von der Leyen ja Timmermans kindlasti tegelevad selle teemaga ning me tahame kindlasti eelmise parlamendikoosseisu ja äh, komisjoni koosseisu poolt tehtud tööga jätkata, äh, oma tööga sellele tugineda. Äh, aitäh teile! suur tänu ja nüüd fraktsioonide nimel ja Rahvapartei fraktsiooni nimel kaheks minutiks saab sõna proua Delange. suur tänu, juhataja, on selge, et kliimamuutustega tegelemine on meie aja üks suuremaid väljakutseid ja väga õigesti on seda mainitud. see on üks meie peamiseid prioriteete ka komisjoni jaoks. kristliku demokraadina ma olen arvamusel, et meile ei kuulu see planeet, me valvame seda ja hoiame seda järgmiste põlvkondade jaoks ja seetõttu meil lasub moraalne vastutus selle eest hoolitsemisel ja selle arutelu käigus eh, kindlasti eh, me näeme ka, et on neid, kes näitavad oma keskmist sõrme järgmisele põlvkonnale, öeldes, et kliimamuutuseid ei ole ja keelduvad meetmetest. me näeme ka neid, kes ütlevad teile täpselt, mida võite teha, peate tegema või võiksite teha, et te peaksite äh, äh, soojustama oma majasid, sõitma Teslaga, kuigi teil on rahalisi raskusi oma toimetulekuga. seetõttu Rahvapartei leiab, et peaks peaks olema ka kolmas tee, selline viis, mis äh, tegeleb kliimamuutustega, kuid kaasab inimesi ja mitte ei pane selle koorma nendele, kes ei suuda seda kinni maksta, on lihtne, on rääkida niimoodi üleminekufondist, Rahvapartei nii vaadates, meil ei ole vaja ainult seda nii-öelda Green Deali või Euroopa kliimaseadusandlust, et kuid meil on vaja ka tugevat tööstusstrateegiat, et meil oleks puhtaim, kõige uuenduslikum tööstus, mis säilitab töökoha ka tulevastele põlvkondadele, kui nad vajavad seda kui kolleegid, eh, kui me räägime jätkuseaslikust arengust kolmes mõttes, jah, kestlikkus keskkonna suhtes, mis tegeleb kliimamuutuste, kuid meil on vaja ka sotsiaalset ja majanduslikku jätkusuutlikkust, meil on vaja tugevat tööstust, et me saaksime tagada ka kliimamuutustega võitlemise. kui kolleegid on valmis nende kolme aspektiga tegelema, siis Rahvapartei on selgelt nende partneriks. suur tänu ja nüüd sotsiaal- ja demokraatide nimel kaheks minutiks proua Fritson. suur tänu, proua president. ma pean väga oluliseks ÜRO kliimapaneeli tegevust. IPCC jaoks on veel võimalik tendents ümber pöörata ja austada Pariisi kokkulepet ja selleks tuleb tegutseda praegu Euroopa Liit etendab väga olulist rolli. sotsialistina on minu jaoks väga selge, et Euroopa peab siin teed näitama. ja peame jõudma ühiskonda, mis kaitseks kliimat. peame vähendama heitkoguseid Euroopa Liidu energiapoliitika raamistikus. peame trans-, puhta transpordi poolde püüla, püüdlema ja loomulikult äh, mõistavad kõik, et heitmeid tuleb vähendada veelgi rohkem ja veelgi kiiremini kui hetkel. ja loomulikult austades seejuures Pariisi kokkulepet. selleks on aga vaja, et me näitaksime teed poliitilisel tasandil, meie sotsialistidena oleme selleks valmis, meie jaoks on selge, et me peame kaitsma keskkonnasõbralikku ja sotsiaalset ühiskonda, me oleme veendunud, et jõuame selleni koos, oleme veendunud, et saame kaitsta mõlemat, ehk siis vähendada heitkoguseid ja suurendada majanduskasvu. ja nii saame luua uusi töökohti ja nii muutub meie tööturg. meie vastutus äh, seisneb selles, et me peame aitama kodanikel omandada uusi oskusi selleks, et vastu seista nendele muutustele. on tähtis mõista, et see on eesmärk, mida tuleb kaitsta. ma olen rootslanna, esindan riiki, kus äh, sotsiaaldemokraatlik valitsus kaitseb äh, võitlust kliimamuutuste vastu, investeerib tulevikku. me peame selle saavutama koos peame Gretale ja kõikidele noortele lubama, et me oleme te-, et me teeme kõik selleks, et kliimamuutused ümber pöörata, aitäh! suur tänu ja nüüd Renew Euro fraktsiooni nimel kaheks minutiks saab sõna proua Rodriguez Ramos. Eh, suur tänu, president, kolleegid! minu fraktsioon on teadlik sellest, et, et mingisugune institutsioon, mingisugune seadus ega valitsus äh, ei saa jääda kõrvale ja lihtsalt pealt vaadata seda kohutavat katastroofi, mis on tekitanud nii palju kannatusi. meil on, me oleme teadlikud, et meil napib aega, äh, et midagi ette võtta ülemaailmse soojenemise vastu võitlemiseks ja selle nimel me peame vastu võtma tõeliselt mõjukad, pretsedenditud meetmed, mida me siiani pole suutnud teha üheksakümmend kolm protsenti meie kodanikest leiavad, et kliimamuutused on tõsine probleem kuid lapsed peavad seda tõeliseks kriisiks äh,, hädaolukorraks ja me näeme seda igal reedel, kui nad on, tulevad tänavatele, kutsuvad meid üles tegutsema äh,. me elame planeedil, kus meie ressursid on piiratud, me tarbime liiga palju ja jätame endast maha väga palju jäätmeid me sageli raiskame üheksakümmend kaks, kaheksa protsenti asjadest, mida toodetakse teadussektoril. me peaksime olema mõistlikumad, eh, ratsionaalsemad nii tootmises kui tarbimisest. meil on vaja sellist majanduslikku süsteemi, kus on paradigma muutus, minnakse üle ringlussevõtusüsteemidele ja eh, inimesed peavad olema teadlikud, et kõik need loodusvarad, mida me kasutame, eh, vajavad kaitset ja me peame muutma ka oma linnad, kus seitsekümmend protsenti meie elanikust elab, et need oleksid rohelisemad ja me peaksime töötama selle nimel, et Euroopa majandus muutuks äh, äh, süsinikuneutraalseks. probleem on see, kuidas saavutada siduv ülemaailmne juhtimine selles valdkonnas, me praegu töötame vabatahtlike lepingute nimel ja seetõttu äh, Pariisi lepe on oluline, ÜRO on öelnud, et meil on vaja kokkuleppeid, mis on siduvamad, tugevamad ja kiiremad ja me oleme näidanud nendel tippkohtumisel oma ambitsioonikaid soove see Green Deal on meie teekaart tuleviku jaoks, kuid kui kõik selles ei osale, siis selle tulemused ei saa olla muljetavaldavad. ja nüüd äh, rohelisele härra Eikut. suur tänu, juhataja, ja suur tänu kõigile, et see teema võeti päevakorda äh, pealkirja all kliima ja ökoloogiline hädaolukord. see on kriitiline, kui ma kuulan teid kõnelemas, siis ma ei tunne, et te tunnetate, et me oleme tõesti äh, hädaolukorras, kriisis ja selles on probleem äh, komisjon räägib, et meil on vaja sihteesmärke, aga me otsustasime need juba viis aastat tagasi, kui teadus on edasi arenenud kui te loete teadlaste aruandeid, mida avaldatakse päev, iga päev, siis sellest kumab, et see on kiireloomuline asi, see on meie tulevik, kuid samas äh, tähendab ka võimalusi Euroopale kui mandrile muuta meie majandust, et tagada kliimaneutraalsus ja luua uusi töökohti samaaegselt. kõik raportid on avaldatud ja ikkagi veel nõukogu ei suuda kokku leppida kliimaneutraalsuse osas võib-olla detsembris saavutatakse, selleks kulus teil rohkem kui aasta ja järgmine aasta, viimane aasta enne Pariisi jällegi. kas me läheme sinna jälle samade eesmärkidega, milles me kokku leppisime viis aastat tagasi, see ei ole see kiireloomuline tegutsemine, mida kodanikud meilt ootavad me peame rohkem panustama ja see äh, hädaolukord peab saama selgemaks ja mitte ainult meie arutelus, vaid sellele peavad järgnevad tegevused nii komisjoni kui ka nõukogu poolt, kuid ka meie poolt. see on tore, et me peame arutelusid siin täiskogu saalis, aga kui me räägime nendest vajalikest poliitikameetmetest, siis ka meie ei ole täitnud. me praegu arutame põllumajandusreforme põllumajandussektor on oluline sektor, mis saab kaasa aidata kliimamuutuste vastu võitlemisele. kuid ma ütlen, tuleb saavutada tulemusi, mitte ainult rääkida sellest siin, me peame tagama, et põllumajandusreform saab olema tõeliselt roheline reform ja mitte jälle see, et hakatakse doteerima suuri põllumajandusettevõtteid ja kui me räägime kaubandustest, siis meie kaubanduslepped peavad olema kooskõlas ka meie kliimaeesmärkidega ja need peavad olema siduvad et me tõesti rahvusvahelisel areenil oleksime edasiviivaks jõuks, arvestades, et see küsimus on tõeliselt kiireloomuline. ja idee fraktsiooni nimel proua Sardon üheks minutiks suur aitäh! sotsiaaldemokraadid on teinud ettepaneku ning on öelnud, et eh, plenaari peamiseks eh, teemaks peaks olema kliima eh, ja keskkonnaalane hädaolukord, hädaolukord aga olid ajad, kui vasakpoolsed hoolitsesid rahva ees, kõige vaesemate eest ja nüüd on olukord muutunud ja nüüd esmajoones nad arutavad palkade küsimusi ja muud sarnast. tundub, et vaeste üle arutamine ei ole enam moes. nüüd Greta ja kõik teised õpilased, kes tänavatel on, ei käi koolis ja Euroopa Komisjon nüüd tahab suruda peale kogu mandrile äh, realiseerimatud, äh, võimatud äh, keskkonnaalased programmid, mis on äh, ebarealistlikud ja sageli ekslikud äh, ning nad käivad käsikäes kohutavate mm, investeeringutega, mis tuleb maksumaksjate taskust äh,. siin on tegemist poliitik-, poliitiliste slõuganitega, aga võib-olla tuleks üle vaadata meie prioriteedid ja hädaolukorrad, aitäh. On behalf of the European Conservative and Reformist Group for ja nüüd ECR nimel äh, pooleteist minutiks kolleeg Vondra. suur tänu, juhataja, me oleme konservatiivid ja see tõesti meile tundub, et et me peaksime äh, äh, hea keskkonna äh, edasi anda oma lastele, mitte halvemas olukorras. samal ajal me peame möönma, et see nii-öelda Green Deal programm saab olema üsna kulukas ja see võib äh, negatiivselt mõjutada madala ja keskmise sissetulekuga kodanikke ja kergemini haavatavamaid riike ja mitte vähem tähtis ei ole see, et see võib olla ka kasutu ettevõtmine, kui Hiina, USA ja teised ei lähe sellega kaasa ja seetõttu äh, ma arvan, et me peame andma hinnangu oma edusammudele, seda pole siiani teinud, meil on vaja programmi, et aru saada, äh, kuidas aidata äh, haavatavamaid riike ja madala sissetulekuga inimesi meie keskkonnas ja ei ole mõtet oma kohustusi kiirendada, kui teised ei võta selgeid kohustusi endale. räägitakse Tšehhi vanasõna, et tee põrgusse võib olla sillutatud üllate kavatsustega. ma mäletan, et president Macron viis ellu väiksemaid meetmeid, killukese sellest, mida me oleme kavandame ja see tõi kollavestid kohe tänavatele. ja ma tahaksin vältida sellist riskantset stsenaariumit, mille tunnistajaks me oleme olnud eelmisel aastal. ja kuue fraktsiooni nimel üheks minutiks proua Mattias. suur tänu, president, härra Oettinger. ma ei ütle, et ma olen üllatunud, vaid ma olen tõesti frustreerunud iga kord, kui me kuuleme teid rääkimas kliima hädaolukorrast ja kliimamuutustest, kuuleme uutest probleemidest, aga teie üritate äh, tutvustada vanu lahendusi, mis ei ole tulemusi andnud. me tahtsime kuulda teie prioriteete, kui me räägime äh, kvootidest, heitkogustega kauplemisest ja mis ei toimi me ei saa võidelda äh, kliima hädaolukorraga pelgalt rohelise majanduse meetmetega, kui me ei hõlma kogu süsteemi, kui me ei suurenda investeeringuid ja kui me ei tööta kliima ja sotsiaalse õigluse nimel. ma mõistan äh, et ei kuula inimesi, kes on tulnud tänavatele, kuid te peate kuulama neid. meil on ainult üks kliim ja me tahame selle edasi anda oma noortele ja peame alustama selle kaitsega nüüd. Pole mõtet rääkida sellest Green Deal programmist, kui meil pole korralikku kava selle jaoks. For... fraktsioonilise kuuluvuseta liikmetele proua Eevi üheks minutiks. suur aitäh, lugupeetud president äh, mina olen nõus äh, sellega, äh, mida on öelnud kolleeg Mattias ja mulle tundub, et see siin kõik on väga anakronistlik ja mulle äh, näib, et me pöördume tagasi ähm, selleks, et hädaolukorraga äh, tegeleda, mm, me peame rääkima ka pinnasest, äh, sellepärast et kliimamuutused käivad käsikäes pinnase kaitsega. kaks tuhat aastat läheb aega selleks, et tekiks kümne sentimeetrine villakas pinnasekiht minu äh, piirkonnas Liguurias ja Lombardias on äh, olukord kriitiline, äh, üheksa miljonit tonni maapinda läheb igal aastal kaduma, isegi Itaalias ainult on erosioon väga-väga suureks probleemiks ja see läheb väga palju ka maksma aastas see samas ei puuduta mitte ainult Itaaliat, vaid äh, Hispaaniat, äh, Prantsusmaad ja teisigi riike, kus äh, paraku on olukord sarnane. see on seotud ka bioloogilise mitmekesisusega ja ma tahaksin, et ka pinnasekaitsele pöörataks piisavalt tähelepanu, see on väga tähtis liigirohkuse säilitamiseks ja komisjon peaks sellele ka tähelepanu äh, pöörama, sest et kui me piisavalt äh, kaitset ei äh, paku, mm, ei ole meil võimalik olukorda paratada, meil on vaja poliitikat, mis keskenduks monokultuuridele ja intensiivsele loomapidamisele, aitäh! For a minute and a half, Mr Wise. Madam, I am. ja pooleteist minutiks kolleeg Liis proua Wise, palun, vahet. lugupeetud äh, kolleegid, suur tänu, et kliimateema on meil päevakorras ja seda äh, ajakriitilisel hetkel, kuna varsti me peame tegelema äh, programmiga European Green Deal, me peaksime esitama enda küsimusi ja abistama üksteist õigete lahenduste, õigete meetmete leidmisel. ja peaksime seda tegema, kahjustamata konkurentsi, kaotamata töökohti, me suudame sellega toime tulla ja me peame sellega tegelema äh,, asutama kliimamuutusi ära, ära ettevõtlusvõimalustena. ja me peame nendest kinni haarama, need ära kasutama koostöös äh, üheksa saja tuhande väikeettevõttega, mis on meie majanduse selgrooks. ja igas ühiskonnas on selgrooks ka turg ja me peame Euroopa Liidus ära kasutama selle võimaluse targalt ja tulemuslikult, et äh, jõupingutused äh, CO2 vähendamiseks äh, toovad kaasa ka uusi töökohti ja suurendavad meie konkurentsivõimet seega selles ülesandes on ka häid aspekte, et see on loogiline lähenemine, see on Rahvapartei lähenemine ja niimoodi me peaksime ka tegutsema. Euroopa Liit usub vabakaubandusse ja usub ettevõtete võimalustesse ja suutlikkusse äh, äh, kaitsta planeeti, ainult siis on meil võimalik see roheline üleminek saavutada. suur tänu, kaheks minutiks proua Kuteland. suur tänu ma tahaksin, et te tegutseksite nagu siis, kui teie maja põleks. Need on Greta Thunbergi sõnad ja ma kordan neid siinkohas, pöördudes komisjoni poole. täna on just selles küsimus. raport raporti järel, äh, mille koostavad teadlased, uuring uuringu järel, kõik nad kinnitavad ühte ja sedasama. see näitab, et Euroopa Liit ja ülejäänud maailm peab äh, hakkama tegelema kliimamuutustega. on lihtne ähm, langeda meeleheitesse, tunda võimetuse tunnet. aga pärast ööd tuleb päev, nagu me teame. me peame mõtlema tulevikule, kus on rohkem töökohti, rohkem innovatsiooni, rohkem jõukust Euroopas. aga selleks peame olema eesrinnas, me peame näitama teed, peame konkreetseid äh, samme astuma, sellepärast et Euroopal on väga konkreetne vastutus. tuleb investeerida ja investeerimine on võimalik siis, kui me kaitseme innovatsiooni, kui me loome rohelisi töökohti, mis on vajalikud selleks, et me oleksime konkurentsivõimelised ja et me oleksime muutuste eestvedajad. meie sotsiaaldemokraatide jaoks on olukord selge. see on võimalus, mis on meile pakutud. peame olema ambitsioonikamad ja sellepärast me nõuame, et Euroopa Liit oleks ambitsioonikas ja vähendaks vähemalt viiskümmend viis protsenti CO kahe heitmeid aastaks kaks tuhat kolmkümmend. me peame lõpu tegema toetustele, mida hetkel antakse nendele sektoritele, kes kasutavad fossiilkütuseid, sest need toetused on vastuolus eh, tegevustega, tegevustega, mis on vajalikud kliimakaitseks täna on veel selliseid sektoreid, mida ei ole märgatud, kuid mis äh, tegelikult peaksid olema meie tähelepanu keskmes, nagu lennundus. me peame nõudma rohkem. see on tähtis äh, kliima jaoks ja see on tegelikult võimalus, mida, mida Euroopa Liidule on pakutud selleks, et tegutseda ja juhtida. ja nüüd proua Šabu tänan, proua president, kolleegid. kliimakriisi olukorras ma mõtlen alati ühele, me oleme nagu meremees, kes näeb lähenemat tormi, kuid kes purjesid ei rehvi, olukord läheb järjest hullemaks, kuid me endiselt ei, ei tõmba purjesid üles ja kindlasti mitte vajaliku kiirusega, kindlasti öö, äh, on teadlikkus praegu parem, päris paljud riigid on juba seadnud endale eesmärgiks öö, äh, kliimaneutraalsuse aastaks kaks tuhat viiskümmend tulevase komisjoni president on sellest teinud oma prioriteedi, nii et paljud lahendused on juba olemas, mida saab koheselt ellu rakendada, nagu näiteks äh, laevade kiiruse alandamine kahe sõlme võrra, see annaks meile kakskümmend protsenti vähem heitmeid äh, või näiteks ka samuti hoonete küsimus, sageli köetakse neid üle, nad on halvasti isoleeritud. kasvuhoonegaaside heitmed peavad drastiliselt langema alates tänasest päevast kui me tahame tõesti kliima soojenemise hoida ühe koma viie protsendi kraadi juures sajandi lõpuks, me ei saa siin hetkegi kaotada, iga pool kraadi on juba oluline. ja nagu meile ka New Yorgis meelde tuletati parlamendi delegatsioonile, Euroopa Liit peab olema liidri rollis. suur tänu. üheks minutiks härra Žadu tänan, proua president. hädaolukord, millest me täna räägime, ei ole diagnoosi mõttes hädaolukord, see on meile kõigile tuttav, kuid hädaolukord on meil tegevusele mõeldes, peame tegutsema, tegutsema ja mind üllatab, et volinik Oettinger, et teete meile kokkuvõtte lahkuva komisjoni tööst, mis oleks teekaart justkui nagu kliimategevusele. Euroopa ei ole sugugi õigel teel, mõeldes Pariisi kokkuleppele teie komisjoni ettepanekud äh, ühise põllumajanduspoliitika osas tugevdavad tegelikult kasvuhoonegaase, äh, bioloogilise mitmekesisuse kahandamist, peame tegema täpselt vastupidist. Te toetate vabakaubandusleppeid, mis on kliimale hävitavad ja mis äh, viivad bioloogilise mitmekesisuse kahanemiseni me oleme kaotanud äh, tuhandeid ja miljardeid eurosid pankade toetamaks, võib-olla peaksime kasutama neid miljardeid hoopis selleks, et toetada kliimat. Euroopa Keskpank ja investeerimispank saavad ühiselt tegutseda selleks, et rahastada suurt investeerimiskava hoonete soojustamiseks, see annab meile ostujõudu, sotsiaalset õiglust, töökohti, see vabastab meid Putinist ja teistest. me saame tegutseda Euroopa huvides, me peame, saame tegutseda kliima nimel ja selleks on vaja poliitilist tahet. üheks minutiks proua Krisi. tänan, proua president, head kolleegid me oleme kõik nõus, äh, räägime kliimaalasest hädaolukorrast, kuid me ei ole sugugi nõus, kui hakkame rääkima meetmetest ja nende tõhususest. finantsküsimustest rääkides rohelises leppes, kuidas saame tuhandet miljardit eurot kasutada hetkel, kus me ei suuda rahastada rohelist fondi, kus summad on kümme korda väiksemad kuidas tugevdada Euroopat ilma, et äh, rohkem, me inimesi rohkem maksustaksime keskkonna prioriteedid, me peame mõtlema siin maailma demograafilisele olukorrale, teiseks peame tagama piirid, kaubandusvood, üleilmastumisest välja tooma, kohalikuks muutma tootmise, läbi kohaliku koostöö ja riigi tasandi koostöö konkreetsete eesmärkidega ja õige diagnoosiga saame me vastu seista keskkonnaalastele väljakutsetele, tänan. suur tänu, üheks minutiks proua Zalevska proua president, volinik, kolleegid. ma, mul on väga kahju, et ruumis on nii vähe inimesi. lapsed, noored, teised kodanikud, kes on tänavatel, ei, ei ootagi siin elavaid kõnesid siin ruumis, meil on neid arutelusid olnud juba nii palju. mida noored tegelikult ootavad, on konkreetsed kavad, sellised kavad, mida toetataks ka rahaliselt nii et ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on maininud õiglase ülemineku fondi. ma arvan, et see on läht-, õige lähtekoht, kuid meil ei ole veel endiselt volinike kolleegiumi koos. selliste teemadega peaksime tegelema. härra Macron peaks esitama uue kandidaadi, et me saaksime alustada öö, äh, täieliku uue komisjoniga ja hakkaksime rääkima reaalsetest sammudest ja mitte loosungitest. me oleme küsinud härra Timmermansist, Timmermansilt, millised saavad olema uued kliimaseadused, kuidas ta kavatseb jaotada rahalisi vahendeid keskkonnakaitsel, kaitsele, kuid mingeid vastuseid temalt ei tulnud, nii et ma tõesti loodan, et me üritame tegutseda koos, tõsiselt koos, selleks, et kaitsta keskkonda. suur tänu, pooleteist minutiks proua Haasekamp. suur tänu, president igas saja, iga sekund on oluline, kui maja põleb. kuidas on võimalik, et meie siin tuleme kokku juba aastaid ja saavutame sellised äh, nigelad kompromissid, samas kui planeet põleb, meil on tohutu probleem. me peaksime tegelikult kriisiolukorra välja kuulutama kliima ja bioloogilise mitmekesisuse osas. miljon liiki on väljasuremise ohus. kliimakriis ähvardab miljardeid inimesi, elusorganisme seepärast peame tegutsema kõikidel rinnetel. kuidas on siis võimalik, et Euroopa kulutab miljardeid eurosid toetustena, mis ei austa keskkonda näiteks äh, mõtleme Amazonasele, mis põleb ainult selleks, et Euroopa saaks importida osavat, odavat liha. Äh, me, see, kuidas on võimalik et volinik Timmermans jätkuvalt eitab vajadust, et meil peaks olema palju vähem kariloomi. kuidas me saavutame oma kliimaeesmärgid, kui lihatööstus ei, ei arvestata üldse? me saame vähendada poole võrra kliimamuutuste mõju, kui me sööme li vähem liha, vähem piimatooteid, pisut rohkem taimseid tooteid ja me saame alustada täna päev, see, me ei pea ootama aastaid, Euroopa võib toetada ka sedasorti muudatusi ja lõpetada toetused lihatoetusele ja piimatoodetele ja seepärast arvan ma endiselt, et põllumajandustoetused Euroopas tuleb ära kaotada, aitäh. suur tänu, pooleteks minutiks härra Roland. suur tänu, proua president kõik kliimamuutusi puudutavad arutelud räägivad apokalüptilistest tagajärgedest, kui me drastiliselt ei muuda oma energiaallikaid ja elustiili. ja samasugune suhtumine oli Toronto tippkohtumisel üheksa, kaheksakümne kaheksandal aastal, mis võrdles kliimamuutust tuumasõjaga. kuul-, kuul-, rääkis, et poolteist kuni neli koma viis kraadi kasvavad temperatuurid aastaks kaks tuhat kolmkümmend. nüüd me oleme kaks kolmandikku teed juba läbi käinud ja näeme, et ainult null koma kakskümmend viis kraadi on temperatuur tõusnud. seitsmekümnendatel aastatel teadlased ütlesid, et on algamas uus jääaeg ja neil tuli geniaalne mõte, et tuleks tuhka viia polaarjääle. temperatuurimudelid olid selgelt valed siis ja on valed ka praegu. palju usutavamad on sellised teooriad nagu, nagu päikeseplekid kuid mitte see, et äh, kliimamuutus on inimtekkeline. kliimapoliitika kõige suurem mõju on aga energia hinnale, elustandarditele ja majandusele. teiste sõnadega, dekarboniseerimine on de-, deindustrialiseerimine, see on ühepoolne desarmeerimine. Need poliitikad asendavad äh, maksutulusid, mida me saame fossiilkuludest, äh, seda toetavad maksumaksjad ja ettevõtjad, kes ei anna maksutulusid avalike teenuste rahastamiseks. meie aeg jääb meelde kui ajastu kõige, kõige kuulsam signaal, kus äh, valitsused teadlikult tegutsesid. pooleteist minutiks proua McGuinness. suur tänu, president. kolleegid me hakkame unustama, et reaalses maailmas asjad siiski toimivad näiteks eh, minu kohalik nõukogu tuleb täna kokku, on koolitus kliimamuutuste kohta töötajatele ja kohalikele nõukogu liikmetele, volikogu liikmetele, naabruses on energiarühm ja nad tegutsevad kohalikul tasandil, aitavad haavatavaid kogukondi oma kodusid eh, soojustada, nii et ärgem unustagem, maailm tegutseb, kui tegelikult tuleb palju rohkem kuidas aga seda teha? siin on palju näpuga näidatud sellele, mida ei tehta, mida peaks tegema, kuid ma arvan, seda tuleks vähem teha. me killustame sektoreid, eriti põllumajanduses ja tahan väga selgelt öelda, meie põllumehed teavad, et nad peavad tegutsema. kui me neid aga nurka surume ja süüdistame neid kui probleemi, siis nad ei saa olla osa lahendusest, nii et olgem väga ettevaatlikud keelekasutuse osas. põllumehed on väga raskes olukorras. Nad protesteeruvad, nad protesteerivad. nii et me peame neile ka suunda näitama. meil on nutikas põllumajandus, meil on loodus, loodust kaitsev põllumajandus ja meil on kindlasti vaja keskkonnasõbralikumat ÜPP-d, kuid peame ka tugevaid signaale saatma ja, ja toetama inimesi, kes tulemusi saavutavad ning toiduahel on, on katkenud, konkurents on kaasa toonud äh, statistika, seitsekümmend protsenti põllu, maailma põllumajandusest on kolme ettevõtte kontrolli all ja viis suurimat äh, jaekaup, kauba, kaubitsejad tegelikult võtavad kuuskümmend protsenti turust enda alla. see on katki, seega tuleks see kõik ära parandada, enne kui me saame ära parandada olukorra kliimamuutuste vallas. kaheks minutiks saab nüüd sõna proua Bonafé, palun. suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid täna on meil kliima ja keskkonnane hädaolukord ja et temperatuuri tõusud näitavad, et viimase viiekümne aasta jooksul äh, on äh, temperatuuri tõus olnud äh, väga kiire. Euroopa kodanikud kogevad omal nahal kliimakatastroofe ja lisaks meil on demograafiline probleem maamuna peal, praegusel hetkel on juba seitse miljardit inimest ja kolmekümne aasta pärast on meid juba tõenäoliselt kümme miljardit ja see tähendab seda, et kui me tahame säilitada planeeti läbi tulevastele põlvkondadele ja elukvaliteeti samamoodi peame me oma äh, äh, igapäevast eluviisi muutma ja äh, me peame kaasama sellesse poliitikasse kõik sektorid, mitte ükski sektor ei tohi välja jääda, me peame kaitsma äh, bioloogilist mitmekesisust ja keskkonda, äh, meil on vaja puhtamat energiat, jätkusuutlikumat põllumajandust, liikuvuse teemaga peab tegelema, see on väga suur valdkond, me peame vaatama, kuidas meil oleks tõhusamad taristud ja vähem saastavad transpordivahendid, me peame tegelema ähm, sellega, et edendada inimeste pädevusi, looma uusi pädevusi, ähm, mida meie muutuv maailm nõuab, muutuvad tarbimisharjumused nõuavad, äh, me peame mm, ka prügiteemaga tegelema, muutma selle uueks tooraineks, me peame äh, inimeste oskused panema äh, ühtima uute töökohtade ja äh, nende poolt esitatava nõudmistega, aga selleks kõigeks on vaja piisavalt ressursse, austatud komisjon, president Ursula von der Leyeni poolt Mm, vastu võetud sammud, neid tuleb rahastada, eh, me peame olema ambitsioonikad selles võitluses. Eh, Michel Major, esimene füüsika Nobeli preemia laureaat, ütles, et eh, mm, meil tuleb mõelda mitte uutele planeetidele, mida asustada ja planeet, plaanidele B, me peame praeguse oma planeedi eest hoolt Äh, kai-, kandma ja mitte sellepärast, et Greta seda nõuab, vaid et me peame oma tulevikust hoolitsema, aitäh! suur aitäh, kolleeg Stefan Otsa, palun, teil on üks minut austatud president, austatud volinik Oettinger, iga kord, kui me siin kojas kliimamuutust arutame, vaatan ma ka noortele siin rõdul, sellepärast et nende saatust me ju siin arutamegi ma tahaksin saata teile välja ühe sõnumi, Euroopa Liit on kliimamuutuse leevendamise valdkonnas palju ära teinud, kuid Euroopa Liit eh, ei ole piisavalt ära teinud, samas kliimamuutustega äh, kohanemise valdkonnas, me peame kliimamuutustega kohanema, me peame kohanema seeläbi, et me hoiame ära kliimarände, me peame kaevama kraave, et üleujutusi ära hoidma, me peame hoidma ära äh, tulekahjusid, me peame oma linnades hoonete katused rohelisemaks muutma ja äh, me peame leevendama, aga samas ka kohanema. Prantsusmaal äh, on äh, Mm, tegeletud juba äh, hoonete isolatsiooniga, aga praeguse MFF-i raames ainult kolm protsenti Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondi rahadest on äh, kliima äh, ka kohanemisele suunatud ja me peame äh, tegudega näitama, et see, mida me ütleme, on, on see, mida me mõtleme tõsiselt. suur aitäh, kolleeg Bloss, palun! suur aitäh, lugupeetud president, austatud volinik, kliima äh, alane hädaolukord ei ole looduskatastroof, ei, see on meie enda põhjustatud, äh, see on valede poliitiliste otsuste tulemus ning äh, septembris olid neli koma viis miljonit inimest Euroopas tänavatel selle muutmiseks. suur aitäh Fridays for Future'le, suur aitäh igale lapsele, kes reedeti tänavatele tuleb teemale tähelepanu juhtima äh, ja me ei saa äh, jätkata nii nagu siiani, me ei saa hooletult suhtuda sellesse teemasse, aga äh, mm, praegusel hetkel kliimakaitseseaduste osas on ainult tühjad sõnad kõlanud, hoopis investeeritakse kliimakahjulikesse gaasiprojektidesse ja Saksamaal ka ei suhtuta sellesse teemasse tõsiselt veel kliimaneutraalsuse küsimus, jah, väga hea on, sotsiaaldemokraadid tahavad selleteemalist arutelu siin pidada, aga aruteludest ei piisa. me tahame tõesti näha ka tegusid. For... suur aitäh, üheks minutiks saab sõna proua Limmer, palun äh, siin on kogunenud kliimaneurotikud ja nad räägivad pidevalt eh, kliimakatastroofist eh, ja mm, eh, sellel kõigel on tegelikult hea põhjus kõik, äh, kui vaadata maailma ajalugu, äh, siis äh, varasemalt oli CO kahe kontsentratsioon tegelikult oluliselt kõrgem, kui ta praegu on ja tegelikult hullemgi veel, praegusel hetkel ei ole proportsionaalset korrelatsiooni CO kahe heitmete ja temperatuuri tõusu vahel, võtame näiteks, näiteks roheliste hüsteerilised väited, et äh, äh, äh, kliimakahjulik gaaside heitmete suurenemine toob kaasa kahekraadise temperatuuri tõusu. aga sellised hinnangud ei ole paika pidanud sellisel määral, nagu need on välja käidud kliimamuutus on reegel, mitte erand ja meie peame tegema kõik endast oleneva, et kohaneda kliimamuutustega. me saame selles võitluses ainult kaotajaks jääda, aitäh. suur aitäh, üheks minutiks saab sõna härra Terts, palun. ja äh, suur aitäh. ma usun, et me kõik peaksime väga hoolsalt äh, vaatama siin seda, mida äh, räägitakse, kõik räägivad äh, teaduslikest andmetest, aga tegelikult me kuuleme siin ainult ulmevaldkonda kuuluvast mitte keegi ei kasuta enam kainet mõistust ja see keelekasutus, mis siin kõlab, ei ole enam ratsionaalne, see on ideoloogiline, lausa radikaalne aeg-ajalt me räägime siin kliimaalasest hädaolukorrast, see on meie arutelu pealkirjaks ja see juba näitab, kui palju ideoloogiat selles arutelus peitub ja meil on nüüd äh, uus äh, grupeering, kes äh, seda ideoloogiat levitab kõigile, kes püüab ümber veenda neid, kes seda ei usu, kellel on teistsugune nägemus ja me ei tohi